ning mul on eriti hea meel näha et, et kolmkümmend viis protsenti saadikutest on naised. sada seitsekümmend miljonit Euroopa Liidu kodanikku osales Euroopa Parlamendi valimistel ning meie töö, teie töö äh, on töö selle nimel, et ühendada Euroopat, ärgem iial unustagem seda, et Euroopa Liit rajaneb väärtustel. väärtustel nagu inimõigused, demokraatia, vabadus, rahu. Need on need väärtused, mille alusel me siin tegutseme. meid ühendab solidaarsus. pidagem Äh, alati neid äh, väärtusi silmas oma töös, austagem üksteist. kui me seda teeme, siis me oleme edukad. aga nüüd läheme tänase päevakorra juurde. vastavalt äh, kodukorrale juhatab seda istungit ametist lahkuv president ja sellel istungil ei tegeleda teiste asjadega kui presidendi valimine ning äh, saadikute mandaatide kontrollimine. ma tahaksin teile kõigepealt teatada, et on moodustatud järgmised fraktsioonid. Euroopa Rahvapartei Kristlike Demokraatide fraktsioon, EPP, äh, sotsialistide ja demokraatide progressiivne allianss Euroopa Parlamendis, ST, äh, liberaalide ja demokraat-,